niisiis, suur tänu ja läheme edasi siis proua Weberi raporti juurde, nii et räägime Euroopa Liidu hartast, ühesugused tingimused meediavabaduse tagamiseks kõikjale Euroopa Liidus ja palun ne, äh, neli minutit raportöörile Keep... suur tänu lugupeetud kolleegid me ütleme kogu aeg meediavabadus on põhiõigus see on üks põhilistest asjadest euroopa liidus ja nii see ongi aga kas äh, aga milline näeb meediavabadus euroopa liidus välja meil on mitmeid põhjuseid olla sellega rahul kuid on ka teisi põhjuseid miks me peaksime olema selle üle mures selles kojas on meil olnud mitmeid arutelusid selle kohta, milline on meedia roll ja staatus erinevates liikmesriikides. ja ma tahaksin tänada volinik Röösi tema pideva toetuse eest meediavabadusele ja pluralismile. ja ma tahaks öelda sedasama ka komisjoni kohta tervikuna, aga tõde seisneb selles, et põhjus, miks ma raporti kirjutasin, ongi seotud sellega, et parlamendile meeldiks näha jõulisemat reaktsiooni komisjonilt ja eriti põhiõiguse volinikult iga kord, kui ohustatakse meediavabadust ükskõik millises liikmesriigis. aluslepingu artikkel kaks ja Euroopa põhiõiguste harta artiklid üksteist vajavad komisjoni tugevat kaitset, sest komisjon on aluslepingute kaitsja, kui seda ei ole siiamaani juhtunud ning seega ma loodan, et antud report, raportis toodud juhendeid võetakse arvesse komisjoni poolt ning võetakse arvesse ka liikmesriikide pool, sest nemad ei esinda mitte ainult meie arvamust, kus me oleme, kes me oleme valitud Euroopa Liidu kodanike esindajad, vaid esindavad ka sadu konsultatsioonitunde ametiühingute esindajatega, meedia esindajatega ja erinevate regulatiivametitega põhistandardid ja tingimused, näiteks nagu ajakirjanike sõltumatus, äh, toimetajate vabadus ei tohiks jääda kõrvale ühestki toimetusest. me peaksime toetama uurivat ja eetilist ajakirjanduslikku tegevust. see on suureks mureks, kui ajakirjanikud muutuvad üha rohkem äh, ohvriteks, kui on tegemist vägivallaga, surveavaldustega ja me soovime, et kõik liikmesriigid järgiksid seda, et ajakirjanikud saavad oma tööd vabalt teha. rünnak ajakirjaniku vastu peaks olema loetud rünnakuks meediavabaduse vastu ja seega seda peaks olema koheselt sanktsioneeritud on väga tähtis, et igas liikmesriigis on läbipaistev ja stabiilne seadusandlus, mis kaitseb ajakirjaniku ja nende tegevust, sest nemad on ühiskonna valvekoeraks. me peaksime vältima olukordi, nii nagu see on olnud minu oma kodumaal Rumeenias, kus äh, pärast seda, et seitsme aasta jooksul on toimunud äh, laimamised, mida ei ole meie karistusseadustik äh, karistanud, ja nüüd tulemuseks ongi see, et me ei tea, mida teha äh, laimamise äh, kriminaliseerimise puhul, nii et meil on ka, toimub homme, toimus homme hääletus, kus eesmärgiks on äh, kaotada ära kehtivad piirangud, mis praegu laimamise koha, kohta kehtivad. meil on vaja läbipaistvat meediaettevõtete omandusstruktuure, meil on vaja reegleid selleks, et lahendada ära huvide konflikte selleks, et kontroll meedia üle ei läheks poliitiliste ametite kätte. meil on vaja ka meedia järelevalveasutusi. meil on ajakirjanikke vaja, kes ei kirjuta meist lihtsalt kenasid artikleid, vaid informeeriksid meid. ja see tähendab ka seda, et nemad peavad meid, poliitikud, kontrollima. me peame jälgima seda, et nad suudavad oma tööd teha ja see, selles seisnebki selles raporti sisu. aitäh! kõigepealt härra Luhan. Te olete istekohta vahetanud siin saalis, ma näen. I didn't choose it by myself, sorry. ma ise ei valinud seda. härra president, austatud volinik, mina sooviksin raportööri tänada ning tunnustada tema tööd viimaste aastate jooksul oleme näinud selles valdkonnas väga suuri probleeme ning ka seda kõikides liikmesriikides, seetõttu on äärmiselt oluline praegu vastu võtta see raport, mis puudutab norme ja standardeid kogu Euroopas. see oleks algatuseks ka ja üleskutseks ka Euroopa Komisjonile, et ta tegutseks edaspidi julgemalt selle valdkonna eeskirjade kehtestamisel seoses antud teemaga sooviksin märkida veel kahte asja. kõigepealt äh, kommertsmeedia. kahtlemata meil on vaja läbipaistvat infot selle kohta, äh, kes äh, neid uudiseid kasutavad ning kodanikel on vaja rohkem informatsiooni selle kohta, milliseid uudiseid nad saavad, need peavad saama paremini neid analüüsida komisjon peab tagama, et liikmesriigid tõepoolest peaksid kinni põhiõiguste harta eeskirjadest ning see tähendab seda, et peab olema tagatud ka massiteabevahendite mitmekesisus, juurdepääs meediale ning pressivabadus. Kinga Kõns. aitäh, Kinga Kõns, järgmisena. suur tänu see raport on väga selgesõnaline ning äh, siin äh, juhitakse tähelepanu sellele, et meediaväljaanded peavad olema sõltumatud, sõltumatud parteidest, äh, ka opositsioonist ning meie toetasime oma komisjonis seda raportit ühehäälselt ning ma loodan, et ka täiskogus saab see raport täieliku toetuse. me ei soovi ajakirjandust liiga tugevalt reguleerida, kuid me soovime, et Euroopa väärtused oleksid tagatud. ajakirjandusvabadus on Euroopa demokraatia väga oluline alussammas. ajakirjandusvabadus peab olema liikmesriikides tagatud, seda tuleb kontrollida ning me peame tagama ka uuriva ajakirjanduse toetuse kogu Euroopa Liidus. juhiksin tähelepanu sellele, et komisjoni eksperdid on jõudnud samadele järeldustele nagu ka libekomisjon ning seetõttu sooviksin volinikuga isiklikult tänada tehtud töö eest ning loodan edasisele heale koostööle. palju tänu! aitäh, proua Sargentini järgmisena. suur tänu, härra president soovin tänada raportööri proua Weberit. me ootasime tõepoolest väga kaua seda raportit. soovin meenutada teile, et see raport on nüüd valminud pärast väga pikki vaidlusi. me oleme arutanud meid pressivabaduse üle väga palju. Itaalias on meil sellega väga palju probleeme, kuid me ei piirdu eh, siin konkreetsete riikide esiletoomisega. meil on vaja saavutada ajakirjandusvabaduse tagamine kõikides Euroopa riikides, meil on vaja eh, kaitsta demokraatiat, demokraatia ei ole mõeldav ilma ajakirjandusvabaduseta ning meie Euroopa Parlamendis eh, ei ole kutsutud üles ajakirjanikele eeskirju kehtestama me ei tohi sekkuda ajakirjanduse kõlbluse küsimustesse, kuid me peame looma neile tingimused, et nad saaksid vabalt kirjutada ning ka kodanikel peab olema võimalus valida erinevate väljaannete vahel. me peame tagama massiteabevahendite mitmekesisuse, seetõttu ma loodan väga, et raport võetakse homme suure häälteenamusega vastu me loodame, et massiteabevahendite mitmekesisus on ka edaspidi tagatud, et ajakirjanike vabadus on tagatud. aitäh, härra Pjotrovski. aitäh, president. selles raportis punktis kolmkümmend üks öeldakse, et Euroopa Parlament kutsub komisjoni üles kontrollima, kas komisjon annab litsente ringhäälinguorganisatsioonile objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumite alusel. minu arvates peaks Euroopa Komisjon vaatama kõigepealt sellist diskrimineerimist, mis toimub Poolas, kus piiratakse katoliikliku meedia vabadust ma pean siin silmas Grafam televisiooni. ma olen juba saatnud äh, volinik Krõsile kirja, ma tahaksin teda toetuse eest tänada, aga viimase poole aasta jooksul ei ole midagi toimunud. Äh, mõni aeg tagasi toimus Euroopa Parlamendis kuulamine, mis oli pühendatud just nimelt katoliikliku meedia diskrimineerimisele Poolas Poola kodanikud ja poliitikud on kokku kogunud kaks miljonit allkirja sellise diskrimineerimise vastu. kui me tahame, et meid võetaks tõ-, tõsiselt, siis peaks parlament ja komisjon pöörama kõigepealt tähelepanu just sellele küsimusele. härra Zjobro järgmisena. president, daamid ja härrad, meediavabaduse probleem on Äh, üks väga oluline probleem, sellepärast et ilma vaba meediata ei ole ka demokraatiat, ei saa tagada neid standardeid, mis on e-, Euroopa demokraatia aluseks. kah-, kahjuks aga äh, kui jätta kõrvale Euroopa Komisjoni poolsed sõnad, siis me näeme, kuidas rakendatakse topeltstandardeid ning see teeb meid väga murelikuks. me ei peaks ainult äh, Äh, nimetama neid riike, kus meediavabadus on ohus, me peaksime sekkuma igal korral, kui meediavabadust äh, rikutakse või piiratakse. me peaksime sellesse probleemi suhtuma väga tõsiselt, sest et rikutakse ühte meie aluspõhimõtet, ühte Euroopa Liidu tugisammast Äh, minu eelkõneleja, professor Pjotrovski kõneles äh, probleemidest äh, ringhäälinguorganisatsioonide litsentsidega Poolas ähm, ja see probleem on tõesti tõeline ning Euroopa Komisjoni poolt ei ole olnud mingit reaktsiooni. me sooviksime, proua volinik, et kõigi puhul rakendataks samu standardeid. see on väga oluline selleks, et komisjoni võetakse usaldusväärselt. tänan Äh, suur tänu, austatud kolleeg Veber, sooviksin tõsta esile ühte teemat, nimelt võrguneutraalsust. võrguneutraalsust mainitakse raportis ainult ühes kohas ning nimelt kultuurikomisjoni seisukohavõtus äh, arvamuses ning äh, samas on see äärmiselt tähtis küsimus. Teie raportis te seda aga üldse ei maini ning sellest on äärmiselt kahju. miks see teema tähtis on? me elame digitaalühiskonnas mitte ainult arvutid ei ole omavahel ühendatud, vaid edaspidi on omavahel ühenduses väga mitmesugused seadmed raamatud, meediaväljaanded digitaliseeritakse, ajakirjandusväljaanded on järjest enam digitaalsed. see tähendab seda, et kõiki andmeid peab saama võrdselt kohelda tegemist on otsustava küsimusega, mis puudutab meediavabadust, mis puudutab ka arvamusvabadust ja minu arvates on äärmiselt tähtis see, et me Euroopa tasandil võrgu äh, küsimustega tõsiselt tegeleksime, aitäh! aitäh! proua Essaia järgmisena. mies, hüva komissari, teadusväli- lugupeetud president, ajakirjanduse kohta on juba öeldud, et tegemist on ühiskonna valvekoertega, sest nende sõltumatus on demokraatliku ühiskonna tunnus. seega igasugused piirangud piiravad ka arvamuste väljendamist, erinevate, erinevat informatsiooni edastamist, me, meile on väga oluline, et ühiskonnas on meil olemas õigus, mis puudutab informatsiooni saamist. see puudutab ka muud äh, kaasaegset meediat nagu internet, sotsiaalmeedia otsingumootorite kasutamine. on mitmed äh, siseriiklikud asutused, mis kontrollivad, kui vabad need erinevad äh, infoallikad on, aga Euroopa Kohus on samuti andnud kohustuse liikmetele kontrollida seda, et siin on see valikuvabadus on olemas ja sedasama on meil olnud ka Euroopa Parlamendis, me oleme kuulnud nendest inimestest, kes, kes on langenud meediavabaduse ohvriteks. kuid äh, Kopenhaageni, Kopenhaageni kriteerium on need, üks nendest asjadest, millega hinnatakse ka riigi valmi-, valmisolekut kandidaatriigiks olemiseks. Róz biztos asszony teljes mértékben egyetértek Renata Weber jelentésével, köszönet érte. mina olen proua Weberi raportiga sajaprotsendiliselt nõus, ma olen selle eest väga tänulik. Eh, mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament ja Euroopa komi-, eh, palub Euroopa Komisjonil eh, tugevdada meediavahendite mitmekesisust ning kaitsta teabe, õigust teabele oluline on ka Euroopa tasandi järelevalvemehhanismi loomine selleks, et tagada meediavabadus ning massiteabevahendite mitmekesisus. Ungaris meil on olnud meediaga probleeme ning Weberi raportis me näeme eh, selgelt eh, ka viiteid sellele ning eh, tänu proua volinik Krõsi tööle on Äh, Ungari küsimusega ka tegeletud, suurimad probleemid on meil aga äh, kõrvaldatud. avalik-õiguslik meedia kajastab Ungari, äh, ei kajasta aga paraku Ungari tegelikkust õigesti, avalik-õiguslik meedia valetab, moonutab fakte ning Ungari kodanikud ei saa õiget ja täpset informatsiooni, palju tänu! aitäh, daamid ja härrad. see raport väärib toetust. selles raportis käsitletakse ka avalikku Äh, riigimeedia rolli, tahaksin tänada äh, raportööri, ettepanek tegelikult tuli kultuurikomisjonilt ning üks, äh, ühe selle ettepaneku autori, ühena selle ettepaneku autoritest tahaksin neid punkte toetada. loomulikult Euroopas on olukord parem kui mujal maailmas, aga see ei tähenda sugugi mitte seda, et olukorraga võiks rahul olla. minu kolleegid on toonud juba näitena siin ühte telejaama mina äh, omalt poolt võin teatada, et transpordiminister on palunud kaheksa miljonit eurot tagatiseks ühelt ajalehelt, mis kirjutas tema käekelladest, mis olid palju kallimad, kui ta oma palga eest osta saaks. Poola peaminister on kaevanud ühe ajalehe kohtusse nalja pärast mis ilmus neljapäeval. selle rumala nalja pärast äh, on nüüd ajakirjanikud kohtusse kaevatud. nii et, et veel kord tahaksin tänada raportööri selle raporti eest ning tahaksin komisjoni kutsuda üles äh, vaatama, mis Euroopa Liidu liikmesriikides toimub. aitäh. ja nüüd proua Jaslovjetska. Dziękuję panie przewodniczący aitäh, president. daamid ja härrad, kolm aastat tagasi võtsime me vastu audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi ning me oleme õigel teel. aga raportöör mainis, et alaealised ei ole veel piisavalt kaitstud Äh, nad ei ole kaitstud äh, audiovisuaalsete meediakanalite sisu eest. ma arvan, et me peaksime seda valdkonda veelgi rohkem reguleerima, me peaksime võtma kasutusele mitmeid pehmeid meetmeid, võib-olla peaksime äh, kehtestama käitumiskoodeksi liikmesriikide tasandil, koodeksi, mis puudutab kahjulikku reklaami, näiteks Äh, mõningate ebatervislike toiduainete osas. Äh, paljud äh, uuringud näitavad, et selliste toiduainete tarbimine on laste tervisele kahjulik, see põhjustab suhkrutõbed, rasvumist ning arstid on juhtinud tähelepanu sellele, et rasvumine on üks suurimaid terviseprobleeme Euroopa Liidus. jah, mõned võiks lõpetada lihasöömise, nagu mina, ütleb härra Macmillan Scott. järgmisena saab sõna jällegi härra Kohverati, palun il tema della libertà di stampa. Eh, suur tänu härra president meediavabadus on väga oluline teema see on samas väga keeruline teema piirangute kehtestamine eh, eh, siin võib põhjustada probleeme ning neid probleeme ei ole võimalik alati tuvastada esimesel pilgul vabadused peavad olema tagatud, sellega on probleeme, siin oli juttu Ungarist, kuid teisalt me näeme, et probleemiks võib olla ka meedia koondumine. ka eh, seda tuleb vältida, kuid samas seda ei ole lihtne tuvastada eh, ning eh, me peame silmas pidama ka seda, et no, pööratakse tähelepanu huvide konfliktidele. me näeme, et meedia on tihtilugu poliitiliste huvide teenistuses, minu riigis on seda viimastel aastatel väga sageli juhtunud ning sellele tuleb pöörata väga palju tähelepanu, samas me ei tohi unustada seda, mis toimub internetis, kus samuti edastatakse väga palju teavet. ka siin tuleb meil tagada paljusus ning vabadus, me ei tohi pöörduda ainult traditsioonilise meediaga uh,. It goes without saying that one suur tänu, see on juba selge, et üks nendest äh, demokraatlike ühiskonda põhimõtetest ongi pressivabadus, me oleme kõik sellega nõus ja see on äärmiselt tähtis. ning loomulikult Euroopa Liidus me tahaksime, et meil oleksid kõikidel kõige kõrgemad standardid kasutusel, kuid loomulikult meil on erinevad viise, kuidas pressivabadusi manipuleeritakse, me kuuleme aeg-ajalt sellest, kuidas äh, meediafirma äh, toimetab tekste, kuidas äh, omanikel on liiga suur mõju ja see puudutab nii trükipressi kui ka televisiooni. kuid vabadusega kaasneb ka vastutus, eriti kui meil on tegemist äh, selle kohta artiklite kirjutamisega ja raporti ettevalmistamisega, mis puudutab Euroopa Liidu tegevust. mõnikord on tegemist professionaalsete kajastustega, mõnikord on äh, küllaltki negatiivsed kajastused, nii et kindlasti meil on vaja praktikas vaadata seda, et on olemas vabadus ja samas on ka vastutus seda vabadust kasutada, eriti mis puudutab äh, meie koja kajastamist. proua Tšila, palun. suur tänu. kõik Euroopa Liidu riigid ja kõik äh, kandidaatriigid peavad pidama kinni Kopenhaageni kriteeriumist, äh, samuti põhiõiguste hardast. artikkel üksteist äh, sätestab ka massiteabevahendite mitmekesisuse ja vabaduse meediat rahastatakse tihti riigieelarvest, seetõttu on vastutus siin äärmiselt suur. kodanikud peavad saama väga kõrgekvaliteedilist informatsiooni eh, ning eh, see ei tohi alluda mingile survele. meediakanalid kannavad suurt vastutust edastatava info eest ma leian, et Euroopas peaks olema niisugune süsteem, mis jälgib äh, Eh, nii era- kui riiklikke eh, massiteabevahendeid, eh, tagab nende sõltumatuse. me peame väldima monopolide teket. sooviksin tänada proua raport äh,, proua raportööri tehtud hea töö eest. suur tänu. Rui Tavares, palun a nossa colega Renata Weber. Härra president, austatud kolleegid, meie kolleeg proua Weber on teinud väga suure töö, äh, mis puudutab Euroopa massiteabevahendite mitmekesisust. me peame silmas pidama ka Lissaboni lepinguga tekkinud uut olukorda, meil ei ole enam kohaliku tähtsusega meediakanaleid. Äh, kogu meedia on kättesaadav kõikidele eurooplastele, meil on ühine äh, ajakirjandusruum ning seetõttu on meil tekkinud ka vajadus üle-euroopaliste arutelude järele. meil on vaja äh, tagada kogu Euroopat äh, katev demokraatia äh, ning seetõttu mul on väga hea meel, et meil on valminud väga hea raport ning ma loodan, et kogu Euroopa pöörab piisavalt tähelepanu sellele, et meediat kajastavad sead-, kajastavatest seadustest peetaks kinni, meil on hea baas selleks, et tagada mitmekesisus, et tagada subsidiaarsus ning ka põhiõiguste tagamine, vabade ajakirjanike vaba töö. aitäh! aitäh! sõna saab proua volinik. aitäh, president, ma olen väga tänulik Renate Veberile selle raporti eest. ma olen väga tänulik ka lugupeetud saadikutele, et nad selles arutelus sõna võtsid ja oma seisukohti väljendasid. ma tõesti ootan suure huviga homset hääletust. kui Äh, see raport on, tõesti läbi läheb, siis on väljavaated head, et härra president, tegemist on tõepoolest väga olulise panusega meie analüüsi, kuidas äh, tugevdada meediavabadust ja pluralismi kogu Euroopas. möödunud nädalal näiteks äh, USA-s Äh, selgus ka, et on väga, väga suuri probleeme just selles osas, et kuidas ajakirjandusvabadust piisavalt kaitsta. tegemist ei ole sugugi mitte esimese korraga, kui me arutame siin kojas ohtusid pressivabadusele. täiesti õigesti öeldi, et pressivabadus on üks meie demokraatia põhielemente ning kui, kui komisjonile esitatakse küsimused, kui äh, mingis konkreetses riigis nende see, selles vallas asjad korras ei ole, siis tuleb kiiresti sekkuda. ma olen teiega täiesti nõus, aga sekkumiseks on vaja vahendeid, on vaja pädevusi ning see ongi äh, meie arutelude keskmes täna. mul on väga hea meel selle üle, et meil on olemas väga selge raport, kus on välja pakutud konkreetsed meetmed tegutsemiseks ning härra president, see raport võimaldab meil tõesti pidada põhimõttelist arutelu liikmesriikide ja kõigi sidusrühmadega. selleks, et otsustada, milliseid meetmeid me peaksime rakendama, on meil vaja kolme asja, kõigepealt selgust Euroopa Liidu pädevuste vallas, meil on vaja pädevust selleks, et tegutseda, teiseks me peame mõtlema, kuidas kõige paremini neid pädevusi ära kasutada ning kolmandaks on vaja poliitilist tahet, et liikmesriigid oleksid valmis oma ülesandeid täitma. mul on väga hea meel selle üle, et eesistujamaa Iirimaa on sellist tahet üles näidanud, ma loodan kogu südamest, et ka tulevane eesistujamaa Leedu äh, näitab sama, sama tahet. ja me oleme loonud sõltumatu kõrgetasemelise töörühma, mida juhib professor Freiburger äh,. Äh, et äh, mõelda just nimelt äh, nendele küsimustele, mis on seotud meediavabadusega ja pluralismiga. Äh, see töörühm on koostanud ka põhjaliku raporti, mis sisaldab kolmeteist soovitust ja mõned nendest soovitustest on väga sarnased sellele, mida teie, proua Veber, oma raportis välja pakkusite. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me juba tegutseme mõnedest nendest valdkondadest, milles Äh, millest on juttu nii äh, sõltumatu kõrgetasemelise töörühma raportis kui ka proua Weberi raportis näiteks. meil äh, on plaanis eraldada toetus meediapluralismi Äh, jälgimiseks just nimelt äh, lähtudes nendest põhimõtetest, mida teie mainite, proua Veeber. niimoodi saaksime üsna selge ülevaate sellest, äh, kus meediapluralism Euroopas on ohtu sattunud ja samas tegeleme ka pilootprojektide ellurakendamisega, need puudutavad siis Euroopa me meedia- ja ajakirjandusvabaduse keskust ja me kavatseme veel mitmete konkreetsete ettepanekutega üsna peatselt välja tulla meie konkreetsed ähm, meetmed loomulikult vajavad konsulteerimist kõigi sidusrühmadega ning seetõttu hiljuti käivitasin ka kaks avalikku konsultatsiooni, esimene selleks, et saada tagasisidet äh, nende soovituste kohta, mis on kõrgetasemelise töörühma raportis ning teine konkreetsem äh, konsultatsioon Äh, tahaks saada siis sõltumatute reguleerivate ametkondade seisukohti, näiteks ka selle kohta, kuidas vaadata läbi selle audiovisuaalse meediateenuste direktiivi artikkel kolmkümmend kaks. ning seetõttu ma olen väga, leian, et proua Weberi raport on koostatud just nimelt väga õigel ajal. nii et, et selle raporti ajastus tõesti ei oleks saanud olla enam parem pärast äh, neid äh, konsultatsioone on meil veelgi parem ülevaade sellest, mida me täpselt peame tegema. ning ma loodan, härra president, et meil on peatselt võimalik arutada ka konkreetseid meetmeid ja näha juba ka konkreetseid tulemusi äh, selleks, et tagada meediavabadus parlament ja komisjon peavad selle eest hea seisma, aitäh, aitäh, volinik, aitäh ka teie personalile selle väga põhjaliku ja huvitava vastuse eest, suur aitäh kolleegidele, aitäh ka proua Veberile selle äärmiselt huvitava raporti eest. kas keegi soovis veel sõna võtta, kas keegi tõstis käe? siis läheme järgmise arutelu juurde. Äh, täna, see arutelu on siis nüüd lõppenud, hääletame homme. järgmine päevakorrapunkt on härra Borisi raport, mis puudutab audiovisuaalse meediateenuste direktiivi ellurakendamist ja annan sõna raportöörile neljaks minutiks. härra Boris, teil on sõna. Äh, suur tänu